õigusloomelisi ettepanekuid, me sooviksime, et komisjon haaraks härjal sarvist kinni ja teeks rahvusvahelistes läbirääkimistes jaoks ettepanekuid. suur tänu, kolleeg Slüter ja Segedi. köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim!